liitumise teemaks. on tore, et me täna saame välja tuua seda, et meil ei ole ühe või teise erakonna resolutsiooni, tegemist on resolutsiooniga, mille võtsime vastu ühiselt ja see on suunatud kõigile ukrainlastele. suur tänu, härra Koval, ütleb president ja järgmisena anname üheks minutiks sõna Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete ja Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete Liitfraktsiooni nimel härra Kovatšekale. suur tänu!